Bueno. Bien, queridos colegas. <clears throat> kallid kolleegid, alustame oma tänaõhtust äh, koosolekut. kõigepealt ma pean äh, vabandama härra Broki pärast, ta on haigeks jäänud pärast Washingtoni visiiti, ma ei tea, kas see oli sellega kuidagi seotud, kuid äh, kahjuks ei saa seda õhtul siia tulla. sooviks nii-öelda sellega seoses tema eh, ülevaade visiidist USA-sse ei toimu enne seda, kui ta meie juurde tagasi tuleb. ning eh, samuti sooviksin öelda, et eh, Araabia Ühendemiraatide delegatsiooni visiit on annuleeritud, seega ta meil päevakorda ei tule. sooviksin teile öelda, lisame uue päevakorrapunkti, see on siis härra Kukani raport parlamentide vahelise kohtumise kohta Albaanias. ning eh, kolleeg eh, Costello eh, Palestiina töörühma kohtumise kohta lükati samuti edasi, sest ta ei saa samuti täna siin olla, jah, palun. mis puudutab Palestiinat, siis mina Äh, kavatsesin selle teema tõstatada, ma just äh, Palestiina äh, teemal rääkida, ma võiksin anda ülevaate lühidalt selle kohta, mis seal visiidi käigus toimus. see võib olla huvitav. nagu te teate, ma ei ole suur lobamokk, nii et ma ei räägi kauem, kui vaja on. suur tänu, härra Atkins. võtame arvesse teie ettepanekud ning ma arvan, et meie komisjoni liikmed võivad otsustada kas te arvate, et oleks hea arutada seda küsimust ilma delegatsiooni esimees äh, siin kohas oleks, kuid kohal oleks, kuid äh, hea meelega kuulame ära härra Atkinsi arvamused. nii, kinnitame seega nüüd päevakorra ning lähme esimese päevakorrapunkti juurde. see puudutab koosolekute protokollide kinnitamist teisest ja neljandast septembrist Te teate, kuidas menetlus toimub. Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. see on Edward Kukani raport inimõiguste olukorra kohta maailmas aastal kaks tuhat kaksteist Euroopa Liidu sellealase poliitika üle. ning äh, nagu ma ütlesin, raportöör on härra Kukan, palun, teil on sõna. suur tänu teile. kõigepealt sooviksin tänada kõiki kolleege muudatusettepanekute eest enamus äh, olid väga asjakohased äh, ning pana-, panustasid äh, parema raporti koostamiseks. kokkuvõttes sain kolmsada nelikümmend seitse muudatusettepanekut. ma vaatasin nad üle väga pragmaatiliselt ja äh, avatult. kahekümne teisel oktoobril vastas Strasbourgis toimus meil väga huvitav kohtumine variraportööridega ning sooviksin tänada variraportööre nende konstruktiivse ja positiivse suhtumise eest. me oleme ette valmistanud kakskümmend seitse kompromissmuudatusettepanekut. ma, mul oleks väga hea meel, kui kompromissmuudatusettepanekuid toetatakse, kuid ma saan aru, et mõningate liikmes, mõningate liikmete ja mõningate fraktsioonide jaoks võib see keeruliseks otsustada. nüüd äh, mis puudutab meie seisukohti kompromissmuudatusettepanekute kohta, siis nagu ma mainisin äh, inimõiguste komisjoni neist toimunud raporti esitusel, minu et, et äh, minu eesmärk ei olnud äh, täiesti äh, absoluutselt kõikehõlmavat raportit, vaid pigem kokku võtta kõige olulisemad teemad inimõiguste küsimustes. seega ma võtsin kokku need teemad, mis meil aruteludeks tihti, tihti olid näiteks seosed inimõiguste ja demokraatia vahel ja inimõigused üleminekuriikides ning Euroopa Liidu inimõiguste raamistik. mul on väga hea meel, et äh, seda, neid mõtteid toetati äh, meie aruteludes ning samuti toetasid seda ka variraportöörid meil on siin äh, raportis kolm põhiosa. Euroopa poliitika raamistik, Euroopa poliitika üleminekuprotsessidel ning Euroopa Liidu toetus inimõiguste kaitseks maailmas. ma lähen need, äh, lähen äh, vaatan, vaatan nüüd need üle. kõigepealt kõige üldmärkused. saime mitmed muudatusettepanekud vaba, sõnavabaduse äh, Ehm, usuvabaduse ja samuti ka inimõiguste kaitsjate olukorra kohta. üritasin need ehm, muudatusettepanekud üldparagrahvi lisada ja võtan nad arvesse, kus vähegi võimalik on. kuid ma üritaksin ära hoida ehm, võimaluse korral kordused. siin sooviti mainida ka konkreetseid riike ja konkreetseid juhtumeid. oma raporti projektis üritasin piirata selliste näidete toomist. kuid pärast esialgseid arutelusid meie komisjonis arut-, lisasin ma eh, kompromissmuudatusettepanekutesse mõningate konkreetsete juhtumite arutamise. nüüd, mis puudutab nüüd konkreetset eh, osi, eh, siis Euroopa Liidu äh, poliitilist raamistikku eh, punktidest kümme kuni kakskümmend neli olid enamus eh, muudatusettepanekuid eh, mõeldud selleks, et, et raportit detailsemaks muuta, eriti puudutas see Euroopa inimõiguste e-, enim, eriesindaja ning samuti Euroopa inimõiguste tingimuslikkuse küsimust. siin ma lisasin sellised muudatusettepanekud, mis ei ole vastuolulised loome uue punkti kaheksateist Euroopa Liidu inimõiguste dialoogide dialoogi osas ning samuti kutsume üles suuremale läbipaistvusele eh, Euroopa Parlamendi ülevaate õigust inimõiguste strateegiate väljatöötamises Euroopa Liidus. siin on samuti eh, ka otsene viide NSA, e, NSA eh, spiooniskandaalile ning äh, ma otsustasin ei, äh, mitte toetada soovi äh, meie suhted Ameerika Ühendriikidega kauba, meie kaubandussuhtele küsimused üle vaadata seoses selle skandaaliga, ma otsustasin seda sellesse, seda küsimust sellesse raportisse mitte lisada. ma leian, et on pisut ähm, keeruline seda sellisesse raportisse sisse viia. mis puudutab nüüd Euroopa Liidu poliitikat üleminekuprotsessides, siis ma lisasin siia kompromissmuudatusettepanekud, kõige rohkem äh, on arutelu all need, mis puudutavad konkreetseid riike, kompromisside äh, juures me arutame Egiptuse ja Süüria ning samuti Venemaa, Hiina ja äh, ka Kuuba ja Tiibeti kohta. mis puudutab nüüd Venemaad ja Kuubat, siis kompromissmuudatusettepanekud mainivad konkreetseid inimõiguste rikkumisi Magnitski, Politkovskaja või Osvaldo Paia juhtum äh, Kuubal. me saime mitmed muudatusettepanekud, mis puudutasid siis lisalõikeid äh, konkreetsete riikide või territooriumide kohta, no näiteks Sahel, Kashmir, Lääne-Sahara, Kolumbia äh, või ning ma ootan huviga edasisi arutelusid neis küsimustel. nüüd äh, samuti ka mehitamata lennukite küsimus äh, äh, kerkis esile. seda me peame veel arutama, kuidas, kui te soovite seda teemat sellesse raportisse sisse viia. mis puudutab nüüd ka muudatusettepanekuid kakssada kaheksakümmend viis, kakssada kaheksakümmend kaheksa, mis soovitavad ICC ehk siis Rahvusvahelise Kriminaalkohtu küsimuse arutamist, siis mina toetan neid ning raporti viimases osas arutatakse Euroopa Liidu eh, toetust inimõiguste kaitsele maailmas. me eh, koostasime üheksa muudatusettepanekut, mis puudutasid näiteks ÜRO raamistik, rahvusvaheline kriminaalkohus, surmanuhtlus, põhiõigused, diskrimineerimine ning eh, väli, valimis jälgimismissioonid enamus muudatusettepanekuid ei ole vastuolulised, me lisasime need, lisasime veel lisamuudatusettepanekud meediavabaduse uute meedialiikide kohta. jätsime välja lõike laste õiguste kohta. ma üritasin, ma mainisin neid äh, teemasid, mille osas üritasime leida kompromisse. oli veel, äh, ma ootan väga tähelepanelikult teie sõnavõtte muude teemade kohta, mulle öeldi, et variraportöör ALDE fraktsioonist proua Kristiina Ojuland ei saa täna meie kohtumisele tulla, kuid äh, ta saadab kirjalikult mulle omapoolsed kommentaarid ning äh, ma äh, võtan neid arvesse, nagu oleks ta neid siin praegusel kohtumisel esitanud. aitäh! suur tänu, härra raportöör! ning annan nüüd sõna kolleegidele, kes sõna soovivad. kõigepealt eh, variraportöör proua Kopa, suur, suur tänu teile. kõigepealt ma soovin tänada härra Kukanit tema eh, lühikese ja konkreetse dokumendi eest. nagu te, ta ise ütles, see ei ole kõige hõlmav raport, siin on väga selge sõnum Euroopa Parlamendile poolt meie prioriteetide kohta Äh, sellel aastal. ta tegeleb kolme teemaga Euroopa, äh, Euroopa äh, poliitiline raamistik, üleminekuprotsessid ja samuti ka toetus inimõigustele. mõningaid meie fraktsiooni jaoks olulisi teemasid siia sisse ei ole pandud. üks oluline teema ja meie jaoks on kodaniõigust, kõnekaõiguste, inimõiguste kaitsjate kaitse ja toetus. on väga palju rünnatud inimõiguste kaitsjaid erinevatel viisidel ning kodanikuühiskonna ründamine on olnud, muutunud tavaliseks paljudes riikides. see, seda oleme sel aastal inimõiguste valdkonnas eriti täheldanud ja seda rohkemgi kui eelnevatel aastatel ning näiteks valeinformatsioon, laim, laimu levitamine ei lase toimida kodanikuühiskonnal, mille eesmärgiks on kaitsta inimõigused ja kodanikuõigused kaitsmist edasi arendada. enamus kompromissmuudatusettepanekud, mille esitas raportöör, on meie jaoks sobivad, isegi kui tekkisid mõningad küsimused, Äh, olime me valmis kompromissini jõudma. me olime nõus sellega, et rohe, nagu rohelised ütlesid, et ei ole vaja eraldi välja tuua mitmeaastast finantsraamistikku ning äh, mis puudutab nüüd otseseid viiteid kopti kristlasi Egiptuses, äh, üritasime selles osas jõuda kokkuleppele, jõudsimegi kokkuleppele. meie Eh, kui meie ettepanek võeti rahuldaval viisil vastu ning me ootame uusi kompromissmuudatusettepanekuid. kompromissis kolmteist eh, me nõustusime eh, sellega, et ei mainita lihtsalt üürikriisi, vaid räägitakse karmimate sõnadega, sest sest olukord on siiski midagi hullemat kui lihtsalt kriis. mis puudutab vaid mitmeid muudatusettepanekuid, mis puudutasid siis ehm, rahvusvahelist kriminaalkohust kaks, kaheksa, kaheksa, kaks, üheksa, üks, kaheksa, viis, mis puudutas siis ähm, äh, immuunsust äh, raskete kuritegude sooritamisel. meie ettepanekud äh, võeti vastu. meil oli mainitud äh, just äh, kristlaste tavakiusamist, me leiame, et see peaks kokku käima usuvabadusega, mis puudutab äh, kakssada kakskümmend viis muudatusettepanekut, siis meil on mure laste õiguste koha pealt. esitasime uue muudatusettepaneku, kompromissmuudatusettepaneku, mis on üldsõnalisem ning see puudutab just konkreetselt äh, lapssõdurite ning äh, la, la, laste kaasamist äh, nõi-, nõidusrituaalidesse. ning jä, mis puudutab nüüd muudatusettepanekuid, mida ei kaasatud kompromissidesse, mida hääletatakse eraldi, siis meie jaoks on väga olulisi teemasid, millest ühte mainis härra Kukan juba, Eh, näiteks eh, mehitamata lennud, eh, kuna nende kasutamine on meie fraktsiooni jaoks väga oluline küsimus ning kasutatakse endiselt sellistes riikides nagu Pakistan ja Jeemen. meie fraktsioon pööras samuti tähelepanu laste ja naiste õigusele, seitsime, et raportis ei ole sellele küsimusele piisavalt tähelepanu pööratud nii et eh, kompromissiprotsess selle küsimuse enam-vähem lahendas, kuid me endiselt rõhutame, et eh, mõningaid meie muudatusettepanekuid hääletatakse eraldi, et rõhutada, kui olulised need küsimused meie jaoks on. kuid eh, sooviksin tänada veel kord härra Kukanit tema suurepärase koostöövalmiduse eest, tema avatuse eest meie arutelude käigus, suur tänu! suur tänu! ja eh, proua Lokvile, palun. The president and I would also like to thank very much. suur tänu, suur tänu härra Kukanile tema hea raporti projekti eest, see on hästi fokusseeritud, see pole lihtsalt eh, ostunimekiri, vaid keskendub prioriteetsematele küsimustele ja eriti just ülemineku ühiskondadele. ma arvan, et saame lõpptulemuseks väga hea raporti mis äh, pakub huvi ka ülejäänud maailmale. meil toimusid konstruktiivsed arutelud ja head kompromissilahendused ning äh, meie fraktsioon toetab kõiki kompromissmuudatusettepanekuid, välja arvatud kahte, millest ma sooviksin äh, praegu rääkida, üks neist on kompromissmuudatusettepanekud kümme, millest rääkis ka proua Koppa. see keskendub finantstoetusele Euroopa demokraatia rahastu poolt ning äh, siin on öeldud, et finantseerimine äh, peaks olema äh, ka, peaks saama toetust mitmeaastasest finantsraamistikust ja meil, me sooviksime, et see ei läheks sisse, sest me ütlesime, et ei tohiks, raha ei tohiks võtta inimõiguste instrumendist see lau-, see lause tuleks välja võtta, tuleks nõuda lihtsalt piisavalt äh, rahalist äh, toetust äh, Euroopa Liidu poolt. ja kui me räägime siin piisavalt toetusest, siis see tähendab ka liikmesriike, nüüd kompromiss number kaheksa. me ja see puudutab siis GSP pluss skeemi, me sooviksime, et äh, Eh, siin eh, oleks eh, mainitud riigi kaupa neid küsimusi, meie kolleegid Intast täna hääletavad seda küsimust, sellepärast et kui soovitakse kontrolli GSP pluss skeemile, siis on väga erinevad tulemused erinevates riikides, on väga raske öelda, et me, eh, me, on väga raske grupiviisiliselt kellegi toimimist heaks kiita. igatahes eh, meil on siin väike küsimärk selle kompromissmuudatuse osas. ja ütleme, et Euroopa Komisjon, kui ta viib läbi monitoorimistegevust, siis eh, võib ta läbi viia laiapõhjalisi konsultatsioone erinevate partneritega, muuhulgas ka Euroopa Parlamendi ja kodanikuühiskonna liikmetega. Need oleks need kaks kompromissi, kaheksa ja kümme. loodame, et äh, neid võib muuta. nüüd, mis puudutab teisi muudatusettepanekuid, siis ma sooviksin tänada härra Kukanit selle eest, et toetasite meie muudatusettepanekut Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohta. meie nagu ka sotsialistid toetame samuti muudatusettepanekuid ehm, selle kohta, mis ehm, puudutab siis ehm, mehitamatute lennukite poolseid rünnakuid ja nende seost inimõigustega. loodetavasti olete te meie poolt see sõnastusega nõus. suur tänu teile see on tõesti väga hea raporti projekt. suur tänu ja härra eh, Peterle, palun. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, jaz vem, da to poročilo ni eno naj... Suur tänu, esimees. ma tean, et tegemist ei ole just mitte tööga kergete killast. ja seetõttu on mul iseäranis hea meel, et härra Kuukan vastutab selle raporti koostamise eest ning äh, ta on teinud seda väga hästi. mul on paar kommentaari selle kohta, mida ütles proua Kopa, mis puudutab Egiptuse kopti kristlasi, siis äh, ma usun, et see viide ei ole vastuolus raportööri üldiste ettepanekutega usuvabaduste küsimuses. see, mis selles piirkonnas on juhtunud, on olnud nii ulatuslik, et mina isiklikult leian, et oleks asjakohane, et Euroopa Parlament sellele ka tähelepanu juhib, aitäh. suur tänu. ma räägin väga lühidalt, sooviksin tänada raportööri tema hea raporti eest mis on väga tasakaalukas äh, ja ometi puudutab see küsimusi, mis äh, on Euroopa välispoliitikas võtmetähtsusega. tuleb arvesse võtta siin muidugi ka teisi elemente. see äh, keskendatakse, keskendutakse väga olulistele küsimustele, institutsionaalsetele küsimustele, samuti üleminekuprotsessidele, mis peaks Euroopa Liidu jaoks olema keskse tähtsusega, samuti keskendub see inimõiguste kaitsele. seda ning äh, no, on väga palju muudatusettepanekuid, mõned äh, on äh, väga olulised, sealjuures ma ei ole veel tutvunud kompromissmuudatusettepanekutega, kuid ma kavatsen nendega tutvuda järgnevatel päevadel ja tänan veel kord raportööri hea raporti eest. suur tänu, härra Miian ja nüüd annan nüüd sõna härra Kuukanile et ta esi-, esineks meile omapoolsete äh, kokkuvõtetega. Uh, suur tänu, esimees! aitäh kõikidele kolleegidele, kes selles arutelus osalesid. tegemist ei ole sugugi kerge raportiga ja raske on leida õiget sõnastust, mis oleks äh, kõigile meeltmööda kuid minu eesmärgiks on saada sellele raportile võimalikult laiapõhjaline toetus, sest et äh, sellisel juhul oleks dokumendil rohkem kaalu ning äh, parlament saaks kasutada seda oma poliitilises tegevuses, äh, mis on suunatud väljaspoole. ma ei hakka siin kõiki lõike üksikasjalikult lahkama, aga proua Kopa, proua Lohviiler, nagu ma oma esialgses avalduses ütlesin ma olen endiselt valmis arutelusid jätkama. usun, et ma võin eeldada, et me jõuame vastastikku vastuvõetava sõnastuseni mõningate muudatusettepanekute abil ja mis puudutab mehitamata lennukeid ning kompromissi kümme, mida siin mainiti, siis vaatame need küsimused veel kord üle ootan juba pikisilmi võimalust jätkata koostööd ning kasutada äh, viimaseid päevi, mis meile on jäänud, äh, enne kui raport läheb hääletamisele Välisasjade komisjonis, äh, selleks, et saavutada võimalikult suur üksmeel selle raporti küsimuses, aitäh! Eh, suur tänu, härra raportöör! ning selle sõnavõtuga me selle esimese aruteluga lõpetame täname härra raportööri, me saime nüüd ülevaate kompromissmuudatusettepanekutest, mis äh, pandi kokku oktoobri lõpus äh, äh, Strasbourgis, väga olulisel hetkel meie jaoks pärast seda, kui ülemkogus arutati inimõiguste kaitset, seda väga elulisel hetkel, see praegusel hetkel me ei puudutas ainult äh, inimõiguste kaitset äh, maailmas, vaid äh, ka aasta on tööl olnud meie inimõiguste eriesindaja. sooviksin tänada kolleegidele, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on lükkunud edasi kahekümne esimesele novembrile, neljateistkümnendalt, et meie kolleegidel oleks rohkem aega, et äh, kolleegidel oleks rohkem aega siis äh, tutvuda kompromissmuudatusettepanekutega ja neile veel lisaettepanekutega esineda. kui äh, teil rohkem ette äh, arutelu soovi ei ole selles küsimuses, siis mingem edasi päevakorrapunkti viis juurde. see puudutab siis Euro-, meie komisjoni ja inimõiguste komisjoni delegatsiooni osalemist kolmekümnendal oktoobril, esimesel novembril toimunud, New Yorgis toimunud ÜRO Peaassamblee kahekümne, kuuekümne kaheksandal istungjärgul. sooviksin et äh, delegatsioon härra Mijani, härra Laifrigi, Esmakeli, härra Schultzi ja proua Martini äh, ka äh, külastasid New Yorki, kohtusid ÜRO kõrgete esindajatega, härra Ban Ki-mooniga, ÜRO peasekretäriga ning härra Feldmaniga, tema ase-, peasekretäriga, samuti ka Angela Keiniga ja äh, samuti ka ÜRO naisteorganisatsiooni esindajatega, UNICEFi esindajatega, terrorismi vastu, vastase võitluse organisatsiooniga ja nii edasi. meie delegats-, delegaatidel oli võimalus kohtuda ka paljude, paljude liiki, riikide esindajatega, kes on erinevad ÜRO-s, kohtusime Prantsusmaa, Venemaa ja ka Palestiina esindajatega loomulikult meie delegatsiooni visiit eh, oli väga mõjutatud aktuaalsetest teemadest, mis eh, on olnud kõne all. eriti puudutab see olukorda Süürias ja ÜRO Julgeolekukomitee reformi ning samuti ka spioneerimisskandaali, pealtkuulamisskandaali Eh, mis on seotud siis NSA tegevusega Euroopas. see oli eh, oluline teema meie delegatsiooni ja ka teiste delegatsioonide jaoks. mis puudutab nüüd olukorda Süürias, siis ma sooviksin mainida siin kahte olulist aspekti. üks puudutab siis keemia äh, relvade hävitamist. ÜRO eriesindaja rääkis sellest, kui äärmiselt keeruline on nende ülesannete läbiviimine, võttes arvesse, kui raske on äh, laostus, laodu, kohtadele ligi pääseda, samuti kui raske on äh, relvi evakueerida, e-, e-, kui raske on evakueerida neid relvi, mis koha, mida koha peal hävitada ei saanud. nüüd e- teine oluline teema oli loomulikult seotud poliitilise protsessi ning Genfi läbirääkimistega. nagu kõik ütlesid, on tegu väga keeruliste läbirääkimistega, sest väga palju on eriarvamusi erinevate osapoolte vahel. läbirääkimiste võimalik tulemus on üsnagi ebakindel ning nagu meile paljud vastaskõnelejad juba ütlesid, probleemi lahenduse leidmine poliitilise protsessi läbi ei sõltu otseselt ÜRO Julgeolekukomiteest, isegi mitte alalistest liikmetest, vaid tegelikult on vaja eh, kahepoolseid läbirääkimisi USA ja Venemaa vahel. paljud eh, liikmesriigid, ÜRO liikmesriigid väljendasid oma muret olukorra pärast Süürias, öeldes, et resolutsioon keemiarelvade kohta ei lahendanud ära konflikti põhiprobleemi ning äh, samuti ka äh, praegusel hetkel sõjasituatsioon kestab edasi, olukord on kohutav ning äh, see loomulikult muudab täiesti, muudab traagiliseks humanitaarolukorra koha peal ja ühtlasi üritate tänada Euroopa Liidu poolt võetud samme olukorra lahendamiseks kõik meie vastasrääkijad rõhutasid, kui oluline on Euroopa Liidu poolt välja viid-, läbi viidud humanitaarabi, humanitaartegevus, eriti tänati volinik Georgievat. väga eh, ning põhiliselt tundub, et pinged, poliitilised pinged Eh, siis on seotud sellega, kas eh, lõpuks eh, vastaskõnelejaks valitakse islamistid või siis ametliku opositsiooni esindajad. meie vastaskõnelejad üritasid teha kõik selleks, et lahendada rasket olukorda Süüria liige, naaberriikides Türgis ja Liibanonis ja Jordaanias, et need ei muutuks selle Ähm, konflikti abituteks kannatajateks. praegusel hetkel on olukorra tõttu kannatajateks eriti lapsed, üle miljoni lapse on konflikti tõttu raskes olukorras ning äh, peaksime väga tähelepanelikult olukorda, olukorra eskaleerumist jälgima ning üritama kuidagi aidata. mis puudutab nüüd äh, siis digitaalküsimust, siis eh, seda küsimust arutati välisasjade komisjoni ehm, visiidil Washingtoni, samuti ka ÜRO-s, kus räägiti võimalikust resolutsiooniprojektist, mis on selle teemaga seotud Saksamaa ja Brasiilia ettepanekul. see küsimus tõstatati, nagu ma ütlesin, Saksamaa poolt ja kui me küsisime ÜRO, eh, vabandust, USA ja Venemaa saadikute käest, mis on nende arvamus sellise, selle eh, küsimuse üle, siis eh, nad esialgu, nad ei soovi avalikult oma arvamust välja öelda ning et nad jälgivad olukorda väga tähelepanelikult ning kui see tekst vastu võetaks, ei saaks seda kuidagi piiravaks instrumendiks äh, piirava instrumendina kasutusele võtta, mis võiks siis tähendada seda, et interneti kasutamist hakatakse piirama. ning äh, arutasime seda küsimust ka proua Vivian Redinguga Euroopa Komisjonist, kes ütles, et tema esmased muljed pärast Washingtoni visiiti olid siis äh, need, et äh, kuigi talle tundus, et esialgu, et suhted Euroopa Liidu ja USA vahel on tunduvalt halvenenud, siiski kõik vastaskõnelejad väitsid, et asi nii hull ei ole ning ka meie delegatsiooni liikmed ütlesid, et USA administratsioon teeb kõik selleks, et, et jõuda võimalikult tasakaalustatud lahenduseni eraelu kaitse ja andmekogunemise küsimustes. ja mis puudutab äh, nüüd äh, äh, julgeolekunõukogu reformi, siis praegusel hetkel on äh, suuri edusamme pole tehtud ja praegusel hetkel saab, saab ju ÜRO seitsmekümne aastaseks ja praegusel hetkel on väga raske ette näha, kas mingisuguseid muudatusi on võimalik ette näha, räägiti Prantsusmaa algatusest, eh, kes, eh, mis puudutas siis vetoõiguse kasutamist või mitte genotsiidi küsimuste arutamisel, kuid eh, Euroopa riikide vahelised eelarvamused on endiselt aktuaalsed ja erimeelsused on väga teravad, tundub, et eda-, edusamme oodata ei ole. kuid USA esindajad ütlesid, et uued äh, ÜRO alalised liikmed ei peaks toim-, ei peaks äh, valitama mitte regionaalselt, vaid äh, nende panuse alusel ÜRO tegevusse. ning teema, mis veel esile kerkis, puudutas siis vastuolu Aafrika riikide ja teiste riikide vahel, mis puudutas äh, siis president Kenyatta viimist rahvusvahelise kriminaalkohtu ette ning äh, teised riigid üritavad tõestada, et praegusel hetkel, et ei ole äh,, ei äh, ei ole tekkinud olukorda, kus eksisteeriks nii-öelda erinevad seadused erinevate isikute jaoks. nüüd, mis puudutab Palestiinat, siis äh, äh Palestiinast on saanud ÜRO vaatleja riik. kohtusime Palestiina saadikuga ning ta kutsus äh, üles, äh, et kahepoolselt äh, tunnustataks Palestiina riiki, samuti kirjeldati meile rahuprotsessi, kuigi nad ei olnud selles osas eriti optimistlikud. meil toimusid läbirääkimised ka inimõiguste kõrge esindajaga ja ÜRO Eh, naisorganisatsiooni liikmega ning samuti UNICEFi esindajatega ning samuti eh, seksuaalse vägivalla vastase eh, võitluse eriesindajaga. arutasime suhteid ÜRO ja Euroopa Liidu vahel, võttes aluseks selle, et Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid on ju ÜRO fondide põhilised toetajad Euroopa Liidu eriesindus New Yorgis toetas meie tegevust ning sooviksime tänada Euroopa Liidu e, eriesindajat e, ÜRO-s, Max, härra Max Andersoni. meie e, komisjon peaks talle tänukirja kirjutama, sest ta suutis meile tõesti väga huvitava kohtumiste graafiku kokku panna ning meie kohtumiste kava oli tõesti äh, silmatorkav ja äärmiselt hea, huvitav meie kõigi jaoks ja ma arvan, et minu kolleeg Miian Mon soovib nüüd samuti esitada omapoolse versiooni meie visiidist. suur tänu! mina sooviksin paar kommentaari lisada, mul ei ole teie äh, sissejuhatusele eriti midagi juurde öelda. sooviksin teha mõningad märkused, kuna olen kogenud äh, osaleja sellistel visiitidel. see meie visiiti, e, meie kohtumiste tase oli tõesti kõige kõrgem, mida ma sellistel visiitidel näinud olen. minu jaoks oli suur au, et e, peasekretär meid vastu võttis, seda polnud veel juhtunud. ta võttis meid vastu, tegu polnud lihtsalt protokoll, protokolli e, protokollilise iseloomuga äh, kohtumisega, vaid äh, toimus ka küsimuste, äh, vastuste voor. ja me kohtusime ka teiste ÜRO kõrgete juhtidega. leian, et see, kui palju meile tähelepanu pöörati, oli tõesti väga austav. ja teiseks sooviksin öelda, et esimest korda kuulsin, kus väga soovitakse koostööd teha Euroopa Liiduga ning paljud meie vastaskõnelejad rõhutasid, et Euroopa Liit on ÜRO parim partner. see on samuti äh, aspekt, mida sooviksin esile tõsta ning äh, härra Salafranco juba ütles, et kohtusime Venemaa äh, saadikuga. see on esimene kord, kui meil oli võimalus selline kohtumine läbi viia. kohtusime ka Prantsusmaa saadikuga ÜRO-s. võime öelda, et visiit oli väga edukas ning võib öelda ka seda, et, et meie eh, delegatsioon, eri, delegatsioon eh, eriesindusse New Yorgis tegi tõesti suurepärast tööd eh, ning nad korraldasid meie jaoks ka suurepärase õhtusöögi, kus osales ka volinik Reding ja samuti ÜRO arenguküsimuste eriesindaja. nii et ma pean ütlema, et ma ei ole kunagi New Yorgist nii rahulolevalt tagasi tulnud. ja võib öelda, et äh, erinevaid äh, ebameeldivaid aspekte oli sellel visiidil väga vähe. suur tänu. Eh, <clears throat> eh, suur tänu, härra esimees. Eh, te andsite juba üpli, üpris tervikliku ülevaate ma toetan eelkõnelejate seisukohti, et eh, noh, kõige rohkem arutati olukorda Süürias. mulle jäi eriti hästi meelde see, et olukorrale anti üpris pessimistlik hinnang. Euroopa Liidu hoiab, Euroopa Liidu seisukoht on selline, et olukord on üpris pessimistlik, samuti valitseb selline seisukoht üldisemalt New Yorgis öeldi eh, selgelt, et eh, lahendust eriti näha ei ole. poliitiline lahendus on nihkunud kaugemasse tulevikku kui kunagi varem. Eh, Genfi läbirääkimistest ei ole oodata mingit edu, see kõik võib kesta kauem kui arvatud ning tuleb arvestada geopoliitilise taustaga. sellest kõigest on juba räägitud, huvitav on aga seejuures ka äh, see, millise mulje jättis meile Angela Kane. Angela Kane on äh, desarmeerimisega tegelev mm, ametnik ning äh, ta on teinud Süürias väga tõhusat tööd kahtlemata on ka keemiarelvade likvideerimisega seotud väga palju probleeme Äh, väga palju probleeme on seotud ka nende transpordiga, nende hävitamise paikadesse. ma, siiani on veel jäänud kaks keemiarelvade valmistamise tehast, mida ei ole külastatud. peasekretär oli oma sõnades väga ettevaatlik, ta rääkis saavutatud edust eelkõige puudutades keemiarelvi, kuid üldiselt on hinnang olukorrale pessimistlik. mis puudutab mehitamata lennukite kasutamist, siis sooviksin siinkohal lisada eelnevale arutelule eh, ning eh, viitan ka Ivan kolleeg Ivani sõnavõtule. ta küsis kõrge esindaja juuresolekul, kas ei oleks aeg kehtestada rahvusvahelised standardid selle kohta, kuidas kasutatakse mehitamata lennukeid väljaspool sõjaolukorda. see on teema, millega tuleb tegeleda mehitamata lennukeid kasutatakse järjest enam, nad muutuvad ka järjest odavamaks Ameerika esindaja viitas sellele aspektile korduvalt, samuti räägiti Kongost. Belgia esindajana pakkus see teema mulle eriti suurt huvi. sõjaline areng selles piirkonnas on huvipakkuv. M kahekümne kolme võimalik kaotus on siiski, seda on võimalik eeldada, kuid üldiselt on inimõiguste olukord seal kohutav, vägistamine, vägistamised esinevad sageli, laste olukord on kohutav. see on samuti piirkond, millele tuleb pöörata palju tähelepanu. võib-olla pakuvad sõjalised arengud siiski lootust paremale tulevikule üldiselt ma aga toetan eelkõneleja seisukohti. ka mina jäin meie kohtumisega peasekretäriga väga rahule. minu küsimusele vastas ta, et ka tema pöörab väga palju tähelepanu kliimamuutusega tegelemisele. see on Euro-, see on ÜRO jaoks oluline teema ma ei ole veteran, minu jaoks oli see esimene niisugune kohtumine ja see oli väga huvitav ning äh, toetan veel kord eelkõnelejate sõnavõtte. suur tänu. kas härra Schulz soovib samuti midagi lisada? Um, I don't know if I can add kõnelejale ei ole sisse lülitatud mikrofoni. Uh, ma ei tea, kas uh, mul ongi midagi lisada, uh, sellepärast et ma ei olnud kohal kogu arutelu jooksul, kõigepealt aga tahaksin tänada meie komisjoni sekretäriaati hea programmi koostamise eest ning meie delegatsiooni toetamise eest, kui me külastasime ÜRO-d. ja meie koos kohtumised erinevate partneritega ÜRO-s olid väga tõhusad, väga viljakad ning tahaksin omalt poolt kommenteerida ka kohtumist seksuaalvägivallaga teemaatika eriraportööriga, tegemist oli emotsionaalselt väga raske kohtumisega kus me kuulsime olukorrast teistes maailma osades ning äh, me toonitasime, et Euroopa Liit peaks andma endast parima, et võimalikult kiiresti vähendada sellist vägivalda. ning äh, ka arutelu käigus rõhutasin ma omalt poolt, et me ei peaks rääkima minu meelest mitte ainult äh, seksuaalvägivallast, konfliktiolukordades, vaid peaksime rääkima ka tõelisest soolisest võrdõiguslikkusest ja soolisest demokraatiast, mis äh, võib tekitada kultuurilisi konflikte mitmetes riikides, isegi Euroopa Liidus. ja ÜRO naiste küsimustega kelle peasekretär avaldas arvamust, et Euroopa Parlament kasutab oma vahendeid selle teema tõstatamisel Peking pluss kakskümmend kontekstis, et seda arutelu uuesti meie tähelepanu keskmesse tuua. nii et ähm, ja ka rahvusvahelise kriminaal- ja kriminaalkohtu temaatika tuli mitmetes kohtumistes äh, esile ja meie partnerid on väga huvitatud äh, sellest, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus jätkab oma äh, tööd ka Aafrika küsimuses. me peame aga leidma kompromissi ning Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tööd tugevdama ja tagama selle ellujäämise. mis puudutab aastatuhande eesmärke, siis äh, ÜRO loobab, et loodab, et Euroopa Liidu, Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid täidavad oma arenguga võet-, seoses võetud kohustusi äh, ning on valmis arvesse võtma ka seda, et olukord on kriisi tõttu hullemaks muutunud ning on võimalik saada ka täiendavaid rahastamisvahendeid liikmesriikide kaudu. nii et äh, selle kallal me peame ise omalt poolt töötama Euroopa Parlamendis äh, paari järgneva aasta jooksul võib-olla sellest nüüd piisabki, mainiti juba siin meie arutelude käigus ka mm, tuumarelva leviku ja relvastuse äh, leviku lõpetamise temaatikat, aga sellest on siin kindlasti juba räägitud, räägiti näiteks äh, keemiarelvade kahjutuks muutmise protsessist, aga, aga sellest, seda on juba siin mainitud, nii et minu poolt kõik, aitäh! suur tänu, härra Schultz, teie sõnavõtu eest. ma sooviksin pisut selgitada midagi, see eh, puudutab härra Kukani raportit. kahekümne esimene november ei ole mitte muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, vaid eh, see on tähtaeg, on, see on siis see päev, kui toimub hääletamine. hääletamine pidi toimima, pidi toimuma neljateistkümnendal, kuid see lükati edasi, kuna eh, selle päeva koosolek jäeti ära enne kui ma annan sõna härra Kukanile uuesti eh,, tahaksin tervitada kolleege Ugandast ja Somaaliast. Nad eh, on eh, inimõiguste esindajad oma parlamentides, soovin teile eh, meeldivat visiiti meie institutsioonidesse loodan, et teie visiit tähendab seda, et õpime teineteist paremini tundma ja paremini koostööd tegema. ning nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. see on siis härra Kukani ettekanne Euroopa eh, Parlamendi eh, kohtumise kohta Albaaniaga, see on eh, väga äh, oluline pärast seda, kui komisjon avaldas äh, Albaania eduraporti mõned nädalad seda, enne seda, kui äh, nõukogu langetab otsuse Albaania kandidaadi staatuse kohta. pärast äh, valimistel tekkinud olukorda selles riigis on väga huvitav kuulda, mida meie delegatsioon selle visiidi kohta ütleb. härra Kukan. suur tänu, härra esimees jah, Euroopa Liidu ja Albaania stabilisatsiooni assotsiatsiooni parlamentaarne komitee äh, tuli kokku Tiranas, Euroopa Parlamendi delegatsioon koosnes seitsmest liikmest, sealhulgas äh, Euroopa Parlamendi raportöör härra äh, Nikola Pulenitš. kohtumine leidis aset seitse nädalat enne detsembrikuist ülemkogu kus otsustatakse, kas anda kandidaatriigi staatus Albaaniale, nii nagu komisjon selle kohta ettepaneku on teinud. parlamentaarne ühiskomisjon tegi oma tavapärast tööd ning võttis vastu konstruktiivse ühisteksti mis tundub, toimub, ähm, tundub meile küll lihtsalt igapäevase tööna, aga Albaanias tegelikult on see suur saavutus. me oleme saavutanud poliitilise dialoogi ning äh, rahumeelsemad suhted, kui äh, neid on viimase paari aasta jooksul nähtud. poliitiline õhustik Albaanias ei ole veel ideaalne, kaugel sellest, aga olukord on paranemas äh, või kuidas te soovite seda ise hinnata, aga minu jaoks on kõige olulisem asjaolu, et olukord on tõesti paranemas. ja äh, meie partnerid esindasid kõiki poliitilisi spektri osasid ning äh, äh, esimese neljakümne tööpäeva jooksul uues valitsuses ühendas neid ainult üks element äh, Nad soovivad kõik saada Euroopa Liidu kandidaatriigiks ning kõik poliitilised jõud on avaldanud äh, toetust Euroopa Liiduga liitumise mõttele. kõige rohkem probleeme tekitab praegu haldusreformi seadus, mis võeti vastu enne viimaseid valimisi. seda konsensusest lähtuvalt. ja erinevate täiendavate õigusaktide vastuvõtmine sellega seoses äh, tekitas olukorra, kus uus opositsioon süüdistas äh, uut enamust äh, selles, et halduskorpuse hulgas politseis toimusid suured vallandamised, koondamised ja ettekäändeks toodi äh, halduskulude vähendamine ning korrumpeerunud ametnike töölt kõrvaldamine. ja ähm, haldusreformi jätkamine, mille kohta on praegune valitsus ettepaneku teinud, on vajalik, kuid personali muutuste ulatus on võib-olla liiga lai ning äh, mõnikord ka küsitava väärtusega. meile öeldi, et äh, haldusreformi personalimuudatused äh, on tingitud Euroopa Liidu poolt nõutud reformidest, võitlusest, nõuetest seoses võitlusega korrup-, korruptsiooni ning organiseeritud kuritegevuse vastu ja nii edasi, ning politsei koondamised leidsid aset pärast su-, massiviisilist äh, politseireidi, kus äh, umbes üheksakümmend protsenti äh, hasartmängupaikadest ähm, määrati illegaalseteks. ja Albaanial on veel kuus nädalat tõendamaks, et praegused muutused on konstruktiivset laadi ning äh, meie äh, peame tunnistama, et äh, meie arvates ei ole tegemist olnud ainult ametnike väljavahetamisega teiste ametnike vastu, kuid ähm, meie omalt poolt toetame Albaaniale kandidaatstaatuse andmist, kuid me tahaksime veel näha märke positiivsetest muutustest, sammudest õiges suunas, kuue nädala jooksul ei anna küll väga palju saavutada, aga midagi siiski on võimalik saavutada valitsus peab näitama, et nende tõlgendus sellest, äh, mihi-, nendest sammudest, mida nad teinud on, on tõesti positiivne. pärast Albaania külastamist külastasime me ka Kosovot, aga ma arvan, et äh, Kosovo külaskäigust võiksime anda raporti siis, äh, kui räägime Kosovo valitsuse valimisvaatlusest, vaatluse visiidist, mis leidis aset eile, et. suur tänu ja härra Puljanik, palun. suur tänu. härra Kukan tegi väga hea ülevaate sellest, mida me Albaanias nägime. mina käisin Albaanias meie komisjoni raportöörina mis puudutab ähm, Albaania olukorra paranemist, siis äh, üsna selge oli alguses see, et puudu on dialoogist, mitte ainult poliitiliste parteide, erakondade vahel, vaid ka teiste huvirühmade vahel Albaanias. rääkisin äh, näiteks äh, ametiühingutega, tööandjate organisatsioonidega, ombudsmaniga, parlamendiliikmetega ning peab ütlema, et alati püütakse süüd oma õlult teiste õlule veeretada. ning äh, poliitiline dialoog on see, mida selles riigis kõige rohkem vaja on. ning äh, Euroopa Liit võib aidata neil selle poliitilise dialoogini jõuda. päris palju rääkisime ka korruptsioonivastasest võitlusest, organiseeritud kur-, tegevuse vastasest võitlusest, mõlemad probleemid on loomulikult tõsised probleemid selles riigis ja neid kajastatakse ka ajakirjanduses. meile esitati väga erinevaid statistilisi andmeid ning äh, nii ühed kui teised on üritanud äh, nii mõndagi ära teha selles küsimuses. ning midagi on ka tehtud. ja kui me vaatame, äh, kui palju selles riigis on asjad paremuse poole liikunud, siis tõesti, asjad on tõsiselt paremuse poole liikunud. kuid äh, samas, äh, kui me võrdleme olukorda näiteks äh, Hollandi või Taaniga, siis ei ole tegemist sugugi võrreldavate suurustega. ma ei ole kindel, kas poliitiline eliit üldse saab aru, mis neid ees ootab ja kui me neid ei aita, kui me ei aita neid kiiresti, siis nad ei suuda sellest aru saada äh, mõistliku aja jooksul. nii et äh, ma pean endiselt äh, Albaaniat arvesse võetavaks kandidaat, riigikandidaadiks, ükskõik mida ülemkogule öeldakse. ülemkogu võib öelda, mida ülemkogu soovib aga tegemist on suure potentsiaaliga riigiga ning äh, Euroopa Liit peab seda poli-, potentsiaali aitama realiseerida. aitäh! suur tänu selle sõnavõtu eest, härra Uljanitš Üldamas, palun! Uh, suur tänu, härra esimees, et andsite mulle sõna Nende inimeste seisukohast, kes mind on valinud, on Albaanias mitmeid vägagi äh, kurvastavaid asjaolusid, võib-olla kõige kurvastavam asjaolu on see, et üha rohkem tahetakse seda, et äh, inimriigid riikivad, riigid liituksid Euroopa Liiduga. loomulikult rikkad riigid nagu Norra, Šveits ei soovi Euroopa Liiduga liituda ega Euroopa Liidu ettekirjutusi täita, tahavad liituda ainult väga vaesed riigid. neliteist miljardit eurot on eraldatud tänasest kahe tuhande üheksateistkümnenda aastani riikidele meie eelarvest, kes ei ole Euroopa Liidu äh, liikmed. ja äh, liikmesriikideski on praegu tõsiseid probleeme meie seisukohast on tegemist suure egotripiga ja kui Albaania liituks äh, liituks Euroopa Liiduga, siis äh, kuuleksime me kõik sellist tõmbevuhinat, äh, kui kõige pädevamad töötajad Albaaniast liiguks, liiguvad Äh, massiviisiliselt äh, liikmesriikidesse nagu Ühendkuningriik, kus äh, palgad on märksa suuremad ning see ei ole Albaania huvides. oleks märksa parem, kui Euroopa laienemisvolinik ütles Albaaniale, et sellest üritusest ei sünni küll midagi head, teie riigis on väga palju korruptsiooni, organiseeritud kuritegevust, nagu eelkõnelejad siin äh, väga delikaatselt viitasid, meie aitame nende probleemide vastu võidelda, aga see on ka kõik. suur tänu, härra Stier. suur tänu, mina teeksin lühidalt ma loomulikult tervitan kolleeg Kukani väga põhjalikku raportit. ma leian, et härra Kukan on väga hästi äh, näinud ette kõike seda, mis lähimatel nädalatel toimuma hakkab, kui Albaania saab kandidaatriigi staatuse, äh, kuid meil tuleb veenda äh, riike nagu Küpros selles, et Euroopa Komisjoni soovitusi tuleb ka täita selleks, et komisjoni heakskiitu saada ja pealekauba äh, meil ei ole veel nõukogu otsust ja ei ole sugugi kindel, milline see otsus ikkagi tuleb. mis aga selge on, on see, et äh, Euroopa Liit äh, järgib siin uut lähenemist. kui me vaatame võitlust korruptsiooni vastu, võitlust õigusriikluse nimel, siis me läheneme siin asjale algusest peale, arvestades kõiki neid asjaolusid tuleb kandidaatriigi staatust eh, vaadelda ikkagi reformiprotsesside taustal. nõukogu eh, te praegu võib-olla juba kuuendat või seitsmendat korda järjest eh, kindlaks, et komisjoni otsuseid ja soovitusi ei ole täidetud ning me peame vaatama, kuidas see kõik avaldab mõju reformide elluviimisele. me peame kaaluma kõiki aspekte ning vaatama, kuidas reforme Albaanias on võimalik toetada. suur tänu. härra Kukan, annan teile uuesti sõna. Muy bien, eh, queridos colegas, pues. suur tänu, kallid kolleegid. Lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde. see on siis ettekanne, mille eh, esitab härra Lisek eh, kahekümne seitsmendal oktoobril Gruusias toimunud valimisvaatlusmissiooni kohta. meie parlamendi kuueliikmeline delegatsioon käis eh, Gruusias valimisvaatlusmissioonil ning äh, äh, tegi koostööd OSCE Euroopa Nõukoguga ning teie hinnangul olid äh, valimised läbipaistvad, ausad ning toimusid konstruktiivses ja sõbralikus õhkkonnas. Gruusia unistuse ähm, kandidaat sai kuuskümmend kaks protsenti häältest ning need valimised on oluline samm edasi demokraatlike reformide läbiviimisel äh, Gruusias, kuid äh, selge on ka see, et äh, Gruusias oli väga palju väljakutseid valimiste eel ning ma annan nüüd sõna härra Lisekile, palun. suur tänu, härra esimees, et tõepoolest mul oli see au ja see rõõm osaleda valimisvaatlusmissioonis äh, Gruusias, ma juhtisin seda delegatsiooni, äh, tegemist oli lühiajalise äh, missiooniga, me olime seal ainult neli päeva ning me jõudsime kohale kaks päeva enne valimisi me soovisime eelkõige kohtuda olulisemate kandidaatidega me kohtusime ka ajakirjanikega, kes esindasid erinevaid meediaväljaandeid. samuti kohtusime kodanikuühiskonna esindajatega, erinevate organisatsioonidega, Keskvalimiskomisjoniga ning paljude rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatega samuti Euroopa Nõukogu OSCE esindajatega ning ma sooviksin rõhutada, et koostöö oli tegelikult väga hea. meil ei olnud väga suuri lahkarvamusi valimisprotsessile hinnangu andmisel. lisaks kohtusime me äh, ka reede õhtul eelmise presidendi ka president Saakašviliga ning me kohtusime ka äh, äh, parlamendi esimehega, tegemist oli väga asjalike kohtumistega äh, ning nagu te juba ütlesite, härra esimees, esimese, esimene valimiste voor lõppes härra Margvelašvili võiduga ta sai äh, ligi kuuskümmend kaks protsenti häältest, ma ei ütleks, äh, et tegemist on väga täpse äh, numbriga, me saame täpsed numbrid alles mõne päeva pärast, kuid selge on see, et Saakašvili partei ei saanud siin võitu. tema sai, tema kandidaat sai kakskümmend kaks protsenti häältest, kolmand-, kandidaat sai umbes kümme protsenti kõikidest häältest äh, ning äh, osales veel mitmeid muid äh, kandidaate, kes said aga oluliselt vähem hääli ning oli ka kandidaate, kes ei saanud üldse toetushääli. sooviksin tõsta esile üht asjaolu Need valimised muutsid Gruusia poliitilist süsteemi. Presidendi võimuga vabariigist sai Gruusiast riik, kus valitseb parlamentaarne demokraatia. Presidendi volitustest presidendi volitused vähenevad pärast neid valimisi kaudu üheksakümne üheksa protsendi võrra, tegemist on olulise nihkega poliitilises süsteemis. valimised kulgesid oluliselt rahulikumalt kui parlamendivalimised aasta tagasi ning võib rõhutada, et kõik kandidaadid, kõik poliitilised parteid, kes valimistel osalesid, said oma kampaaniaid korraldada väga rahulikult, toimus mitmesuguseid äh, üritusi, kuid äh, ei leidnud aset mingeid olulisemaid kokkupõrkeid, vaid paaril korral valitsuspartei esindajatel oli äh, Äh, probleeme opositsiooni esindajatega. Äh, ka äh, kandidaadil oli mingeid probleeme, kuid üldjoontes võib öelda, et need probleemid lahendati kiiresti ning kõigi kodanike julgeolek oli tagatud. kampaaniad valgustati meedias objektiivselt, ei antud eeliseid ühelegi parteile ning eh, seda me rõhutame ka oma raportis. kodanikke teavitati üpris objektiivselt eh, mitmete kanalite kaudu, eh, leidsid aset ka valimiseelsed debatid. üks aspekte, mida me siiski soovime rõhutada, seda täheldasid kõik rahvusvahelised vaatlejad, oli siiski see, et nii kampaania ajal kui ka enne seda avaldati teatud survet mõnele aktivistile püüti meelitada kandidaate üle ühest parteist teise raportis rõhutatakse äh, ka seda, äh, et varasema valitsuse liikmete vahistamine ei avaldanud kogu valimisprotsessile siiski positiivset mõju, äh, kuid tuleb rõhutada, et meil oli võimalik vahistatud valitsuse liiget külastada ning me nägime, millised olid tema vahistamise tingimused meil oli võimalik äh, kohtuda temaga esmaspäeval pärast valimisi. meile jäi mulje, et poliitiline olukord Gruusias on pärast valimisi selge. on selge, et vastutust kannab üks poliitiline fraktsioon, see on äh, Gruusia unistus ning äh, peamine opositsioonipartei on Saakašvili partei. proua Brženovse oli ainus kandidaatide seas, kes ütles, et tema seab selle valimise tulemuse kahtluse alla ta äh, väidab, et tal ei olnud piisavalt juurdepääsu meediakanalitele, samuti piisavalt äh, finantsvahendeid. seda kuulsime me kampaania kohta. oma raportis äh, mis on kooskõlastatud kõikide rahvusvaheliste organisatsioonidega, ütleme me ka seda ja see on võib-olla kõige olulisem, et meie oleme arvamusel, et need valimised toimusid Gruusias vabalt, kõik kandidaadid said oma seisukohti avaldada, valimispäeval ei leidnud aset mingeid kokkupõrkeid ning keskvalimiskomisjon ning ka valimiskomisjonid piirkondades töötasid väga asjatundlikult, väga professionaalselt. Nad olid saanud väga hea väljaõppe ning kogu protsess kulges sujuvalt. häälte lugemine Te teate, et see kestab sageli väga kaua Äh, kuid see oli väga hästi korraldatud, nii hästi kui võimalik. kokkuvõttes on meie hinnang äh, koos teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega äh, neile valimistele positiivne. tänan. suur tänu, järgmisena saab täna Sivik. Dziękuję bardzo. E, e, to, co powiem teraz, to... Suur tänu see, mida mina nüüd praegu ütlen, ei ole mitte ainult viisakuse avaldus. härra Lisek on meie Gruusia poliitika veteran. mul on hea meel selle üle, et tal oli võimalus osaleda vaatlejana nendel valimistel ning äh, ta koostas ka raporti äh, selle kohta. Äh, niisugused noored demokraatiad nagu Gruusias tekivad alati teatud pingete all ning ka Gruusias me näeme väga tugevaid pingeid see on seotud endise presidendi Saakašviliga võib öelda, et kogu poliitiline süsteem selles riigis on muutunud. Eh, härra Saakašvili lõi selle süsteemi eh, ning ta uskus, et eh, ta saab valitseda lõputult, kuid nii ei läinud. sooviksin rõhutada seda, et Gruusia demokraatia on jõudnud uude etappi. see ei ole alati nii et äh, president valitakse kohe esimeses valimisvoorus. Äh, endise Nõukogude Liidu territooriumil me oleme sageli näinud, et äh, rõhutati ainult ühe kandidaadi eeliseid, kuid arvestades seda, ähm, mida meie teame, oli osalemine valimistel väga aktiivne ning see ongi äh, demokraatia aluseks, kandidaatidel on võimalused ennast tutvustada äh, ning äh, loomulikult ei ole kunagi valimiste tingimused ideaalsed, kuid need valimised Gruusias olid vabad ja ausad. niisiis, me võime uskuda, et Gruusia areneb õiges suunas, et Gruusia demokraatia on tugev ning see peaks andma meile alust mõelda, kuidas meie saame Gruusia poliitilist süsteemi toetada. me oleme kuulnud väga palju raporteid naabruspoliitika kohta, me oleme neid ise koostanud ning peatselt leiab aset tippkohtumine Vilniuses Eh, arvestades eh, neid asjaolusid ning valmistades ette seda raportit, eh, kuulsin ma ka väga palju valesid arvamusi, ma kuulsin väga palju surveavaldusi. see puudutab Gruusia valmisolekut assotsieerumiseks Euroopa Liiduga. mina usun, et me peame selgelt väljendama oma arvamust. just neile riigijuhtidele, neile peaministritele, kes tulevad Vilniusesse. meile meeldib Gruusia, me loodame, Gruusia demokraatia toimib ja seda mitte ainult valimiste ajal. väga oluline on tugevdada sidemeid riikide vahel, samas ka riigisiseseid sidemeid opositsiooni ja valitsuse vahel eh, la siguiente en mi lista es la señora Neits. järgmisena saab sõna proua Neits. suur tänu, esimees. kõigepealt suur aitäh härra Nižekile selle väga põhjaliku aruande eest valimisvaatlusmissioonist Georgiasse. ja meie komisjon käis ka paar kuud tagasi Georgias ning äh, rääkis kõikide oluliste isikutega valimistega seoses ja minu kolleegid on kohtunud äh, ka president Šakasvili saadikutega pärast seda ning äh, meid hoitakse asjaga kursis äh, meilitsi selle selle kohta, äh, mis seal toimub ja ma arvan, me võime olla suhteliselt rahul sellega, et valimised läksid hästi, sujuvalt. paistab, et äh, valimised olid äh, vabad ja õiglased. irooniline on muidugi see, et poliitilise süsteemi muutus, mida härra Šakasvili kavandas enda jaoks, teenib nüüd tema järeltulija huve Äh, rohkem äh, kui tema enda huve ja teenib äh, tema vastase huve seega. eks ajalugu olegi irooniline. aga see on heaks märguks, märgiks enne Vilniuse kohtumist ja ma arvan, et me peame igal juhul silma peal hoidma Georgia arengul. sest et peaminister andis küll teada, et ta lahkub ametist järgneva paari nädala jooksul ning ähm, seetõttu jäävad õhku mitmed olulised küsimärgid, kuidas asjad hakkavad tulevikus arenema. see, et äh, valimised läksid hästi, annab küll põhjust äh, loota kõige paremat, kuid äh, ma kutsuksin siiski kolleege üles Georgial silma peal hoidma ning samas tundes heameelt selle üle, et valimised läksid hästi. Eh. tänu teie sõnavõttude eest. Eh, kas te soovite samuti sõna, palun? Tylko dwa krótkie komentarze. Pierwszy... Eh, mul on ainult paar lühikest kommentaari kõigepealt härra Živetsile valimistel osalemisega ei olnud kõik siiski nii hästi, et tegelikult osales valimistel vähem kui viiskümmend protsenti, minu teada nelikümmend seitse protsenti ja see on vähem kui aasta varem parlamendivalimistel. me mõtlesime, miks see nii on, võib-olla sellepärast, et Gruusias on aru saadud, et presidendi äh, uued volitused on palju vähem tähtsad, neid on palju vähem ning presidendi amet ei olegi nii oluline. Äh, ning äh, proua Neis, teiega ma nõustun, siin on tõepoolest palju küsimärke seoses valitsuskoalitsiooniga, me tunnetasime seda selgelt, kui me kohtusime parlamendi presidendiga teatud närvilisus valitsuskoalitsioonis tõepoolest on täheldatav. ühelt poolt vihatud president peab lahkuma, teisalt aga selle koalitsiooni autor, peaminister on samuti juba teada andnud, et ka tema lahkub pärast võimuvahetust, kui võimule saab uus president, see tähendab veel kuu aja jooksul ning äh, äh, samas äh, uue presidendi positsioon ei ole väga tugev. tegemist on poliitikuga, kes on üpris vähe tuntud, ta on ka suhteliselt noor, kolmkümmend üks aastat vana, noor, dünaamiline kuid samas jääb faktiks see, et tema poliitiline positsioon ei ole nii tugev. presidendi isik ei ole samuti väga tuntud poliitikas, ta on tuntud teadlane, ta oli eraülikooli juht, ta on filosoof, kuid uus president ja ka uus peaminister, eh, mitte kumbki ei ole tuntud isikud. Nad ei ole kumbki karismaatilised poliitikud. Eh, niisiis, küsimärke on tõepoolest väga palju seoses Gruusiaga. Eh, selle sõnavõtuga oleme selle päevakorrapunkti lõpetanud ning lähme viimase päevakorrapunkti juurde. see on siis meie töörühma töögrupi esimehe ülevaade visiidi kohta Gaza eh, sektorisse. härra Atkins lubas lahkelt eh, meile eh, esitada ülevaate, kuna proua esimees ise pole siin. suur tänu, mina mõtlesin, et mina kommenteerin lihtsalt, kuna delegatsiooni ei ole siin kohal ja äh, kuna meie päevakord muutus ja kuna tegemist on väga päevakajalise teemaga ja huvi äh, äh, selle vastu on suur, siis võib see olla kõigile huvipakkuv ja härra Emir Costello teeb hiljem siis ametliku ettekande komisjonile hiljem, kuid kuna kolleegid tunnevad selle vastu tõsist huvi, siis väike sissejuhatav ettekanne me pidime külastama Palestiina õiguse nõukogu ja me ei ole käinud, äh, seadusandliku nõukogu ja me pole käinud, nagu me mäletame, kaks aastat Palestiinas ja me hääletasime äh, umbes ja me hääletasime miljonite üle, mida antakse sellele piirkonna, selle piirkonna toetuseks ja me olime jällegi rabatud selle üle, et Iisraeli ametivõimud RF-i kaudu ei lasknud meil minna Palestiinasse, Egiptuse rahvaga seoses oleks, kaudu minemine oleks olnud keerulisem praegust olukorda silmas pidades. praegusel hetkel on Euroopa Liidul oma juhtnöörid Iisraeli-Palestiina olukorra kohtu, kohta ja kõrge esindaja rõhutas, et need on väga olulised, Iisrael äh, aga reageeris äh, keelates meile sissepääsu, seetõttu me pidime minema äh, lääne kaldu suunas ja meil õnnestus kohtuda äh, selle liikumise käigus uue peaministriga esmaklassilise poliitikuga, pidades silmas äh, seda, milliste raskustega ta silmitsi seisab äh, nii majanduslikult kui poliitiliselt, kohtusime ka vanglate ministriga, kes rääkis, mis vanglates toimub ning äh, kallid kolleegid, kakskümmend kuus vangi lasti vabaks ja sellest, see riputati väga suure kella külge ja aga samal ajal, kui need kakskümmend kuus vangi vabastati, Äh, esitati, äh, kuulutas äh, Iisraeli valitsus välja jällegi tuhat seitsesada uut asundust ning samal ajal umbes kakskümmend seitse inimest veel langesid vangi, nii et praktikas see kahekümne kuue inimese vabastamine ei tähenda praktiliselt mitte midagi. ning äh, küsisime Palestiina ametivõimude pealäbirääkijalt, kuidas äh, on läinud äh, härra Kerry pingutustega, nemad ütlesid, et asjad lähevad väga hästi, kuid me küsisime, kas te usute, et midagi praktikas äh, ka saavutatakse ja ta vastas mitteametlikult ei ütles, et kahjuks sellepärast, et niikaua, kui Iisrael asunduste ehitamist jätkab, ei saa Palestiina lihtsalt läbirääkimisi jätkata. OKA, mis on ÜRO agentuur, nagu me tea-, teame, ja ÜRO väga kõrgetasemelised ametnikud, kes on väga sõltumatud, autoriteetsed ning andsid meile nõuandeid nii Andrast kui Okrast äh, ja rääkisid meile palju sellest äh, ka uuest E1 ettepanekust, mis äh, käsitleb viite tuhandet uut asundust, mis lähevad kaugemale Ida-Jeruusalemmast ning põhimõtteliselt lõhestavad läänekalda kaheks osaks ning kahe riigi lahendus on sellega põhja lastud. aga ja siis äh, tõstatasime ka peduiinide probleemi, me nägime, kuidas peduiinid, kohti, kus peduiinid olid sunniviisiliselt välja saadetud, et saaks jätkata asunduste ehitamist. nii et peduiinide äh, sunniviisiline minema saatmine, äh, asunduste jätkamine ja vägivalla õhutamine asunduste poolt valmistavad tõsist muret. ja peduiinid äh, peduiinide puhul nägime, kuidas üks Iisraeli turvameeskonnast tuli põhimõtteliselt meid relvastatult ähvardama, kuna me üritasime uurida olukorda ja me teame, et esimees on äh, rääkinud Euroopa Parlamendi presidendiga kaasasektori äh, äh, see pääsemise piirangute küsimuses ja, ja nii edasi. John Grant Ratta kolleegid mäletavad, kui me temaga rääkisime siin, tema on äärmiselt kõrgetasemeline läbirääkija, keda Palestiina ametivõimud väga kõrgelt hindavad, aga äh, kvartetti ja äh, kvartetti seejuures ei hinnata kõrgelt. aga igal juhul õppisime, kuulsime vanglate ministrilt äärmiselt äh, kahetsusväärselt asjaolu, et Iisraeli ametivõimud äh, katsetavad ravimeid, mis äh, ei ole veel saanud kliinilist luba äh, kliinilisteks katseteks ja turustamiseks. Nad katsetavad selliseid ravimeid vangide peal nagu te teate, Iisraeli vangid ei, vangide kohtlemise puhul ei lähtuta Genfi konventsioonist ega rahvusvahelisest inimõiguse, õiguste konventsioonist, aga lähtuvalt Iisraeli sõjaõigusest, mis tähendab seda, et nad võivad põhimõtteliselt toimida täpselt nii, nagu nad ise soovivad. ja ma olen veendunud, et kolleegid teavad, et me, me, et on tehtud ettepanek, et meie kõrgetasemeline delegatsioon külastaks Iisraeli vanglaid ja mille peale Iisraeli ametivõimud ütlevad, et me, me, meie vanglad on viietärnilised ning me, ja seal ei ole midagi ette heita, kuid samal ajal keelatakse meile juurdepääsu nendele vanglatele, mis minu arvates on murettekitav vastuolu. ja lõpetuseks, kolleegid. üle kahesaja lapse, alla seitsmeteistkümne aastase lapse on Iisraeli vanglates ja kõik need noored, välja arvatud kolmkümmend, kes paistsid olevat äh, omaette klassis äh, nagu koolilapsed, kõik ülejäänud on täiskasvanute vanglates äh, ja vanglates on ka surmavalt haigeid vähihaigust põdevaid kinnipeetavaid, kelle ainsaks raviks on paratsetamool. nii et olukord on väga murettekitav ning loodan, et kolleegid kuulavad, mida meile öeldi. meile öeldi, et miks Euroopa Liit ainult maksab arveid rahustab kollektiivset südametunnistust, kuid ei tee midagi selleks, et äh, rahuläbirääkimised, valimised, äh, vangide, vanglate probleem, asunduste probleem, vägivalla probleem leiaksid lahenduse. miks me ei tee midagi enamat? sest tõsi on see, me ei tee midagi enamat. ja palestiinlased, kellega meie kohtusime, on kaugel sellest, et olla terroristid. ja ma loodan, et äh, me mängime tulevikus suuremat rolli, seda soovi avaldas ka peaminister. ja kui keegi soovib esitada küsimusi, olen loomulikult valmis neile vastama, aitäh! Interessante. suur tänu selle huvitava ülevaate eest, härra Atkins. nagu te väga hästi ütlesite, toimub, jätkub arutelu teie delegatsiooni esimehega. ma ei tahaks pikka arutelu pidada, mulle tunduks, et oleks äh, siiski korrektsem, kui me delegatsiooni esimehe kohaloleku ära ootaksime. härra Sivitš äh, soovis sõna, kui te soovite sõna, siis rääkige palun lühidalt. arutelu ma siiski ei sooviks praegusel hetkel ähm, alustada ma tahtsin lihtsalt ära kuulata härra Atkinsi, tegu on väga huvitava, väga olulise, tundliku teemaga ning seega ma arvan, et me seda arutelu sooviks pidada siiski, kui delegatsiooni esimees on kohal, palun. ja e, zgodnie z sugestią przewodniczącego nie chcę e, tej debaty e, ja nagu härra esimees juba viitas praegu ei ole mõtet väga põhjalikku arutelu algatada, kuid mul oleks härra Atkinsile üks küsimus. kuidas Euroopa Parlamendi delegatsioon Gaza sektorit üldse külastada sai? tegemist on ju terroristide käesoleva alaga. Palestiina omavalitsusel ei ole seal enam võimu ning see küsimus tuleb kõigepealt äh, ära selgitada. me külastasime Gaza piirkonda sellepärast, et äh, meie oleme valitud äh, delegatsioon, kes parlamendis on valitud, et külastada Palestiina seadusandlikku nõukogu. meie ülesandeks on humanitaareesmärgil vaadata, kuidas meie vahendeid kasutatakse Gazas. Gazas on parlament, mis on valitud nagu kord ja kohus, kus on erinevate erakondade esindajad ja oma tööd tehes kuulame me ära kõigi arvamused, see on meie vastutus meie delegatsiooni liikmetena. meie äh, kanname hoolt Euroopa Liidu maksumaksjate huvide eest. tänu ning selle sõnavõtuga arutelu lõpetame, jätkame seda siis, kui delegatsiooni esimees on tagasi ning praegusel hetkel me oma koosoleku lõpetame, aitäh!